Good morning, everyone! tere hommikust, daamid ja härrad, head kolleegid! kell on seitse minutit üheksa läbi, nii et parem alustame. kõik, tere tulemast kõikidele! päevakorrapunkt number kuus, Euroopa Liidu üldeelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend, kõik jaod. enne kui me hääletust alustame, tuletan meelde teile et kuus muudatusettepanekut on lubatavad. 5309, 5340, which are outside of Af- mis on Ahveti pädevusvaldkonnas. nimetatud muudatusettepanekud aga vastuvõetavad ei ole, nii nagu vastavad talitused meile on öelnud, need ei oleks seaduslikud. nii palju minu poolt ja nüüd asume hääletama ja annan sõna Mihhail Kaalerile. Uh, suur tänu, tuletaksin meelde lisa, mida me rääkisime eile. esitan suudis, suulise muudatusettepaneku uh, viimase hääletuse osas. viis, kaks, viis, seitse muudatusettepanek, see puudutab täiendavaid kohalikke töötajaid ja paremat infot talituste kohta parlamentides vastavates riikides. see on suuline muudatusettepanek, kakssada tuhat eurot kümnele vastavale riigile. Thank you, Mihhail. suur tänu raportöörile, kelleks on Mihhail Kaaler, kas keegi soovib veel sõna? ei soovi ja sellisel juhul asume hääletama. ma luban, et ametiaja alguses äh, annan lubaduse hääletada aeglaselt. Äh, kõikidel on nüüd hääletuskaardid, ma usun, need sinised kaardid tuleb asetada seadmesse, siis vastavalt saad hääletada jah, ei või erapooletult, palju hetkel kohal on? kas me saame teada seda praegu? viiskümmend viis on kohal, viiskümmend neli, hästi, siis saame alustada. We are fifty seven exactly, no? Fifty seven out of fifty. viiskümmend seitse, viiskümmend, viiekümne seitsmest, see on ju täiuslik tulemus. nii et alustame. kes on poolt, vastu? erapooletuid vastu võetud. järgmine poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, tagasi lükatud. Five, three, three, four in favor. vastu, erapooletuid tagasi lükatud. I think you've already found out Uh, viis, kolm, kolm, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kolm, kolm on viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kolm, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kolm, viis, kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kolm, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis kolm null neli vast-, poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kas peame kontroll-, ei, need on identsed. viis kolm null viis poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viis kolm null kuus poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viis kolm kolm üheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. siis on mõned, kus hääletust ei tule, nüüd plokina hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis, kolm, neli, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viis, kolm, üks, null, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viis, kolm, viis, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ja seda peame kontrollima. viis, kolm, viis, neli, Anna Fotigalt hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. ahhaa algus on hea, tagasi lükatud. viis, kolm, üks, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, viis, null, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viis, kolm, neli, kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viis, kolm, üks, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis, kolm, üks, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viis, kolm, viis, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis, kolm, neli, kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viis, kolm, neli, neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kolm, üks, kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kolm, üks, kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kolm, üks, neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud viis, kolm, neli, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. siin ei ole vaja seda tõesti kontrollida. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viis, kolm, üks, viis tagasi lükatud, viis, kolm, üks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kolm, kaks, null poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viis, kolm, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viis, kolm, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viis, kolm, kaks, üks poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, viis, kolm, kaks, üks, Paet ja teised hääletus on alanud viis, kolm, kaks, üks. viis kolleegi on puudu hetkel, neli kolm, kaks. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kolm, viis, üheksa poolt, vastu erapooletuid kontrollime viis, kolm, viis, üheksa killilt. hääletus on lõppenud. ei, üks on üle Rahvapartei poolt. tagasi lükatud ja nüüd tagasi liberaalide juurde, viis, kolm, kaks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. peame selle uue koosseisuga nüüd harjuma siin, jah, ja kontrollime. varem oli lihtne siin komisjonis, vaat mida nüüd liberaalid teevad. Neid ei saagi enam liberaalideks kutsudagi kuus kolleegi endiselt uinuvad. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, kakskümmend neli. Hmm. viis, kolm, kuus, null poolt vastu, erapooletuid tagasi lükkav. kompromiss kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. Five, two, nine, six in favor, against, abstentions adopt. vastu võetud viis, kolm, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis, kolm, kaks, neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. plokina, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis, kolm, üks, null poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, tagasi lükatud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viis, kolm, seitse, kuus Castaldo, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kolm, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kolm, kuus, neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis, kaks, viis, kuu, viis, kaks, kuus, kaks vastu võetud, viis, kolm, seitse, kaks poolt vastu, erapooletuid viis, kolm, seitse, kaks, kontrollime ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. viis, kolm, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kolm, seitse, neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud edasi ei hääleta, siis on plokina hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. siis suuline muudatusettepanek äh, raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud lõpphääletust ei tule, öeldakse mulle siin ja nii palju siis sellest, suur tänu! pärast äh, seda huvitavat hääletust äh, jätkame koosolekut ja jõuame nüüd üheteistkümnenda päevakorrapunktini. me vahetasime ära päevakorrapunktid seitse ja üksteist äh, ja praegu anname siis ülevaate Ukraina parlamendivalimistest, mis toimusid kahekümne teisel juulil ja Euroopa Parlament saatis sinna vaatlusmissiooni ja mul oli au juhtida seda delegatsiooni ning koos kolleegidega Sandra Kalniete Rahvaparteist, Isabel Santos SED fraktsioonist, Petra Saustrevitšus Renewst, Viola von Kramon Taubadel Rohelistest, Lars-Patrick Berg ID-st ja Richard Tšernetskiga ECR-ist vaatasime valimisi erinevates piirkondades Kiievis, Odessas ja Lvivis ei olnud võimalik äh, anda ülevaadet meie tööst äh, komisjonile enne ja otsustasime, et teeme seda täna ja nagu te kõik mäletate, tegemist oli ennetähtsaegsete valimistega, mis äh, toimusid pärast seda, kui kahekümnendal mail äh, Zelinski saatis parlamendi äh, laiali vahetult pärast ametisse vannutamist ja Euroopa Parlamendi delegatsioon oli osa ra ühisest rahvusvahelisest missioonist, mida juhtis ODIHR, ODIHR ja äh, meie missiooni järeldus oli, et äh, valimised äh, toimusid äh, korralikult, me tõime välja mõningaid probleeme seoses poliitiliste mm, mm, parteide rahastamisega ja vajakajäämisi meediavabaduse vallas. ja me peaksime mäletama ka seda ja seda korduvalt rõhutati Kiievis, et valimised toimusid Vene agressiooni tingimustes äh, Ehm, Donbassis äh, toimub äh, relvastatud konflikt endiselt ja äh, Krimm on Vene Föderatsiooni poolt illegaalselt annekteeritud, see tähendas, et hääletamist ei saanud läbi viia Krimmis ja piirkondades, mida kontrollivad Donbassis illegaalselt relvastatud rühmitused, nii et kakskümmend kuus kohta jääb, jäävad Ülemraadas tühmas, tühjaks ehm, osalus oli nelikümmend üheksa koma kaheksakümmend viis protsenti, viis äh, parteid said üle äh, viie protsendi künnise, Rahva teenri-, teenrer, äh, opositsiooniplatvorm Isamaa, Euroopa Solidaarsus ja Golos. ja need valimised tõid suure muutuse Ülemraada koosseisu, mis on president Zelenski partei mis äh, alles äh, paar kuud varem ähm, loodi, sai absoluutse häälteenamuse ja Raada äh, koosseis uuenes kaheksakümne protsendi osas ja tegemist on väga uue, väga noore parlamendi koosseisuga, kus kaheksakümmend, kuuskümmend kaheksa protsenti on alla neljakümne kuue aasta vanad. Ukraina on meie jaoks äh, lähedane ja strateegiline partner ja seetõttu on väga oluline, et me äh, toetaks äh, vaja, vajalikke reforme ja te teate, et meil on olnud Verhovna Radaga mm, väga tihe koostöö, et toimub väga tihe dialoog erinevate äh, parteide juhtide vahel, nii et me loodame, et äh, see koostöö äh, jätkub ja et on võimalik Ülemraadas siis jõuda konsensusele vajalike reformide osas, nii et me tõesti ootame koostööd uue Ülemraadaga ja selle liikmetega ning meil on väga ähm, ja Klara Dobrev, ülem- äh,, äh, meie äh,, Klara Dobrev äh, äh, käis siis äh, Ülemraada äh, esimesel see, see, esimesel koosolekul eelmisel nädalal. ja kõigepealt saab sõna proua Kalnet. aitäh, see oli väga ähm, liigutav Äh, vaadelda neid raada valimisi. hoolimata mõningatest probleemidest oli tegemist äh, täiesti demokraatlike valimistega ning üks kõige muljetavaldavamaid pilte, mida ma nägin, oli äh, pilt olukorrast Valgevenes, Ukrainas ja Ven-, Venemaal, et Venemaal kuskil kakskümmend aastat on vahetunud kaks äh, nägu, Putin ja Medvedev, Vene, Valgevenes Lukašenko, aga Ukrainas on olnud äh, kolm või neli presidenti selle aja jooksul. ja mida ma siin rääkida tahan, ei puuduta mitte valimisi, vaid me peame vaatama kaugemale, ma olen eriti rahul sellega, et äh, Ülemraada äh, komisjon äh, suhete arendamiseks Euroopa Parlamendiga, et äh, saab väga äh, kogenud juhi, endise Euroopa asjade aseministri, aga me peame muutma ka suhtumist, mis on olnud ähm, kõrgel esindajal. Mogherini on ainult äh, üks või siis äärmisel juhul kaks korda Ukrainat külastanud. meie järgmine kõrge esindaja, kui parlament ta ametisse kinnitab, siis tema peab rohkem keskenduma Ukrainale, sest Ukraina on äärmiselt oluline partner Euroopa jaoks. ja eriti, kuna meil on äh, ka teisi naabreid, kes ei ole demokraatlikud riigid, kellel on agressiivne poliitika ja kes üritavad Euroopa Liitu lõhestada vastavalt oma eri, erihuvidele. nii et äh, see on minu soov meie järgmisele kõrgele esindajale ja ma arvan, et äh, meie komisjon peab väga selgesõnaliselt äh, selgitama meie äh, seda, kui oluline on see nõudmine meie poolt. aitäh Sandra Kalnietele ja äh, proua Santos, palun. aitäh. Need valimised olid hästi korraldatud ja ukrainlastel oli võimalus oma arvamust vabalt väljendada ja see oligi selle missiooni peamine eesmärk. aga loomulikult ma soovitaks mõningaid muudatusi valimisseadusesse teha ja ja paremat äh, riigi vahendite ja parteide vahendite äh, haldamist äh, kampaania ajal, aga muidu oli õhkkond hea ja inimesed said vabalt valida. ja see ongi kõige olulisem. teised probleemid, probleemid Krimmi ja Donbassiga see on täitsa omaette jutt ja selle riigi tulevik on täiesti omaette jutt, et meil on täna tulemas kuulamine, kust me saame väga olulisi teisi teemasid arutada, mis seonduvad siis selle riigi ja, ja selle piirkonna ja Euroopa tulevikuga, aitäh! aitäh ja nüüd Petras Renew Europe'ist, palun! aitäh! tõepoolest, meil on tõesti põhjust Ukrainat äh, tunnustada seoses hiljutiste valimistega. Need olid äh, väga hästi korraldatud korralikult läbi viidud ja on huvitav märkida, et me oleme valimisi vaadelnud koos kolleeg Lars Bergiga äh, Lvivis ja me märkasime seda, et oli väga palju isamaalist atmosfääri. Lääne-Ukraina on alati olnud erinev ülejäänud Ukrainast. aga sellest hoolimata uus asi on see, et enne kui äh, hääletusjaoskonnad avati, komisjoni liikmed äh, laulsid äh, riigihümni, meie jaoks oli see uus asi, aga see näitab, et mis tasemel olid ettevalmistused olnud ja milline õhkkond on. me märkasime väga kõrget valimisosalust. valimised olid väga hästi korraldatud, võib-olla mõned üksikasjad ei olnud päris korras, aga põhiasjad küll ja üks asi, millele Ukraina peaks tulevat, järgnevatel aastatel keskenduma ja Isabel, see on täiesti õigus, et me peaksime taotlema toetust äh, selleks, et reformitakse, reformitakse äh, kampaania rahastust, äh, et see oleks paremas vormis, et oleks tagatud läbipaistvus, et ei oleks äh, korruptsiooni äh, rahaküsimustes. Lääne-Ukraina erines ülejäänud riigist, kuna Petro Porošenko, eelmine president, selles osas äh, võitis valimised, aga ülejäänud aga kokkuvõttes oli kõik hästi korraldatud, nii et tõesti tunnustan Ukrainat ja pean möönma, et äh, Euroopa Liidu delegatsioon tegi äh, head tööd, organiseeriti palju kohtumisi ja ootame tõesti huviga ähm, head koostööd meie delegatsioonide vahel. aitäh, David, aitäh, Petras. tõesti saan nõustuda, et Euroopa Liidu delegatsiooni töö oli väga hästi äh, Ähm, korraldatud, meil oli ühine missioon OECE e. äh, äh, OSCE-ga e ja on üks riik, millega on raskusi, kui me räägime Ukrainast ja ma ei räägi siin Portugalist või mõnest teisest riigist. järgmisena Viola, palun. aitäh, ma saan nõus olla kõigiga, kes ütlevad, et äh, valimised olid hästi korraldatud Ehm, minu jaoks oli tegemist viienda valimisvaatlusmissiooniga ja see oli kindlasti parim mitte ainult korralduse poolelt, vaid ka pluralismi ja demokraatliku suhtumise ja õhkkonna poolest. meie olime Odessas, Ukraina lõunaosas, kus ehm, olud ei olnud lihtsad Ehm, aga ka seal äh, läksid asjad hästi, inimesed olid väga rahul olukorraga, aga tahaksin äh, meie tähelepanu veidi keskenduda olukorrale äh, uuesti kokku tulnud parlamendis, sest see, mida me nüüd Ukrainas näeme pärast parlamendi kokkutulemist eelmisel esmaspäeval, ei ole üksnes positiivne, nii et kui me rääkisime eelmise, kui me räägime mm, delegatsiooni juhiga, siis ma tahaksin küsida ka äh, äh, valitsuse ja parlamendi äh, tegevuse kohta, sest ei ole lihtne ette ennustada, et mis tulemas on. sest äh, nagu David McAllister mainis, uustulnukaid on umbes kaheksakümmend protsenti, ei ole kogenud parlamendiliikmeid eriti ja ega ei ole ka nendes parteides erilist poliitilist part programmi, ei ole struktuuri, ei ole mingit, mingeid ideid selle kohta, et milline see riik peaks tulevikus olema, nii et me oleme näinud sellist autoritaarset populistlikku äh, käitumist Zelinski ja tema valitsuse poolt ja ma olen väga mures, et see niinimetatud revolutsioon valimiskastide juures pöördub tagasi demokraa-, äh, presidendi ja tema uue valitsuse demokraatiavastaseks tegevuseks. ma tean, et on võimalik äh, survet avaldada ja äh, seal on mm, kogenud parlamendisaadikuid ka, nagu Sandra Kalniete juba mainis, aga äh, uus delegatsiooni juht ja kõik teised peavad survet avaldama, et tõesti jätkataks reformide protsessiga, sest Zelinski ei ole pühendunud äh, detsentraliseerimisele, nagu meie oleme nõudnud ega ka muudele reformidele ja me tõesti peaksime keskenduma sellele ja peaksime uuele delegatsiooni juhile andma mm, andma siis korralduse, et ta tõesti Äh, avaldaks survet mitte ainult äh, selleks, et reforme jätkataks, vaid et ta toetaks äh, Zelenskit ka selles, et algatatakse uusi res-, vajalikke reforme. aitäh ja nüüd härra Berg, ID fraktsioon. aitäh, tahan väga lühidalt teha, kuna kolleegid on juba palju olulisi asju ära öelnud selle missiooni kohta, ainult kolm asja ma sain äh, koos hinnatud äh, kolleegi Austrevitšusega käia Lvivis äh, Lääne-Ukrainas ja mulle torkasid silma järgmised asjad, et millise suure entusiasmiga eriti noored inimesed osalesid valimistel ja valimiste ettevalmistamisel ja kui suured mured on neil Ukraina territoriaalse terviklikkuse pärast ja ka korruptsiooni pärast on nad väga mures ja meile on, ütlesid noored ja ka vanemad inimesed tihti seda, et me ei tohiks neid hätta jätta, vaid et me peaksime neid ka edaspidi toetama. see on mulle väga meelde jäänud. ja lõpetuseks äh, tahaksin tänada kõigi osalejate, kõiki osalejaid kollegiaalse suhtumise eest, aitäh! aitäh, härra Berg. Need olid siis need kolleegid, kes käisid Ukrainas. ja nüüd annaks äh, sõna teistele kolleegidele kommentaarideks ja kõigepealt saab sõna härra Kubilius. aitäh mina ei osalenud äh, missioonil, aga muidugi jälgisin valimisi Ukrainas alates Zelenski valimisest ja valimistulemused on märkimisväärsed, avavad palju võimalusi, aga pakuvad ka uusi väljakutseid. Leedu ja Balti riikide ja ma ütleksin isegi Poola kogemuse kohaselt võiks öelda, et see äh, tuletab mulle meelde esimesi äh, valimisi aastatel üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm et, et valimised ka-, äh, kaotati toona, mm, et kommunistid kaotasid toona ja, ja nüüd inimesed nõuavad väga kiireid muutusi ja Porošenko langes äh, selliste illusioonide ohvriks. meie kogemus oli, et esimeste ähm, Äh, valimistega muutused ei äh, lõppenud, äh, vaid järgmistel valimistel tuli jälle muutus, nii et Ukrainas peame valmis olema ka selleks, et muutused jätkuvad. ja meie jaoks oli väga oluline, et me suutsime säilitada reformitahte, et teha suuri muutusi ja põhjus, miks see tahe alles jäi, oli see, et meil oli eesmärk äh, Euroopa Liiduga liituda, nii et me peame vaatama kaugemale, et millised on inimeste väljakutsed ja Ukraina on väga palju raskemas olukorras, kui meie olime, sest seal on sõda ja säilitamaks inimeste äh, reformitahet, äh, säilitada inimeste reformitahet hoolimata Zelenski võib-olla liiga suurest entusiasmist äh, ei ole lihtne, et võib võib äh, ennustada, et kahe aasta pärast Zelenski ja tema partei populaarsus langeb väga tugevalt ja meie jaoks on küsimus, et mida me saame teha. kuidas me saame Ukraina rahvast toetada, et säiliks nende reformitahe? ja kahjuks ma kuulen uutelt ülemraada saadikutelt, kellel on üsna kõrged kohad, et nad on hakanud rääkima sellest, et võib-olla peaksime aeglustama äh, oma ettevalmistusi, äh, kuna mõned äh, reformid, mõned äh, tasemete saavutamine on väga valulik ja me ei tea, kas me midagi saavutame ja nii edasi. sellega ma praegu lõpetan. aga vaadake, milline oli meie kogemus ja siis me näeme, et mida kogevad Ukraina inimesed tulevikus. aitäh ja härra Glüksmann SED fraktsioonist. aitäh ma arvan, et äh, on väga oluline, et Ukraina kujuneks edukaks äh, ja me peame äh, tõesti mõtlema sellele, et valimised toimusid niimoodi, et osa nende riigist on, ähm, oli okupeeritud, nii et oluline on seal rohkem tegutseda, me peame kõrgele esindajale selgeks tegema selle, et me tahame, et rohkem tegeletaks Ukrainaga äh, ja kui see meie tähelepanu alt välja jääb, siis see on katastroof Ukrainale ja ka Euroopa Liidule. ja üks moodus, kuidas meie saame aidata uut äh, valitsust, uut parlamendielamust, Ukraina rahvast, on, et me tagaksime selle, et me ei unustaks, et miks meil on sanktsioonid äh, nende naabri Venemaa vastu. ja nüüd, kui äh, Äh, Ukra-, äh, kui Venemaa delegatsioon on äh, Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees tagasi, siis ähm, ei ole mingeid resolutsioone vastu võetud Krimmi okupeerimise või mm, osas. oluline on, et meie parlament näitaks, et meil on olemas mälu, et me ei unusta asju, et me tõesti aitama neil äh, reforme läbi viia ja väga oluline asi Ukraina rahva jaoks on korruptsioon. ja me peaksime aitama ja kohati ka survestama uut parlamendi ela-, enamust, et äh, lõpuks ometi äh, hakataks tegelema selle postoligarhliku süsteemi äh, lammutamisega. aitäh ja nüüd palun Javier Nart aitäh. me peame mõtlema, et miks Ukrainas on selline tsunami toimunud, miks on uusi saadikuid ülemraadas kaheksakümmend protsenti? ja miks on koomikust, kellel ei ole poliitilist kogemust äh, saanud president, kes äh, vahetas välja Porošenko ja endise presidendikandidaadi Timošenko. selle põhjuseks on see, et Ukraina rahval on äh, tõesti kõrini väga korrumpeerunud oligarhidest ja et rahvas on tõesti väga palju kannatanud oligarhide korruptsiooni all ja neil on tõesti väga palju lootusi seoses uute poliitikutega. ja Euroopa Liit aastakümnete jooksul on toetanud neid korrumpeerunud poliitikuid ja rahvas seetõttu äh, kes on kannatanud korruptsiooni all, lihtsalt äh, näeb, et äh, Euroopa Liit on toetanud neid korrumpeerunud poliitikuid. see on see, mis paneb mind muretsema, see tohutu skeptitsism äh, seal, et me peame mõtlema, et me oleme toetanud korruptante, me peame ajama sellist poliitikat, mis, mis, millest on kasu rahval, mitte oligarhidel. aitäh, Javier ja ID fraktsiooni nimel härra Mariani, palun. aitäh, härra esimees. me loomulikult äh, võime olla väga rahul äh, valimisprotsessi eduga, äh, ükskõik, kas tegemist oli par-, presidendi või parlamendivalimistega, mis nüüd toimusid Ukrainas. ja olen nõus osaliselt sellega, mida ütles eelmine, eelkõneleja, et kui äh, vaadata mitte tehnilisi aspekte, vaid poliitilisi valikuid, siis see oli tõesti äh, suurepärane äh, löök Euroopa Liidule näkku äh, sel, nende valikute osas, mida on Euroopa Liit teinud, et me oleme alati toetanud Porošenkot, me oleme rahaliselt toetanud seda valitsust, ehkki me teadsime, et korruptsiooni tase oli täpselt samasugune nagu varem ja vähehaaval Ukraina rahvas ei olnud enam, ei toetanud enam öö, äh, öö, oma presidenti, äh, ma ei tuleta siin meelde arvamusuuringuid, nii et öö, äh, see rahvas hakkas toetama teisi poliitikuid ja meil on olemas Ukrainaga assotsiatsiooni leping ja uus president Zelenskõi mainis äh, NATO-ga liitumise referendumit. meie arvates oleks selline perspektiiv katastroofiline ja võiks äh, kogu Euroopa mandri viia selleni, et äh, oleks veelgi rohkem vastasseisu Venemaaga kui praegu, nii et me toetame Minski lepingu loogikat ja vaja on teha kõik selleks, et Normandia formaadis toimuv kohtumine annaks paremaid tulemusi mõlema kõigi poolte jaoks, tuletan meelde, et kolmteist äh, tuhat inimest on äh, tapetud äh, mõlemal poolel ja Euroopa Liit peab tõesti tegutsema, et oleks võimalik sõlmida rahu selles piirkonnas ja mitte lihtsalt ühte poolt teise vastu väl-, üles esitama. aitäh äh,, härra Mariani ja Anna Fotiga ECR-i nimel, palun. To... aitäh me peame Ukrainat äh, tunnustama väga eduka ja rahumeelse võimu üleandmise eest. see tähendab, et äh, demokratiseerimise protsess jätkub hoolimata raskustest ja hoolimata oludest, mis ei ole muutunud ja me peame Äh, seda endale meenutama siin, et äh, Krimm on endiselt äh, Vene Föderatsiooni poolt okupeeritud. et see on täiesti, et se-, sellega ei saa leppida, see tuleb hukka mõista, konflikt Ida-Ukrainas kestab edasi, inimesed hukkuvad, nii Ukra-, tavalised ukrainlased äh, hukkuvad selles konfliktis. ja et endiselt on poliitvange ja hoolimata president Zelenski heast tahtest Vene Föderatsiooni suhtumine on jäänud samaks. tahaksin jätkata Sandra Kalniete poolt öeldut, et on tõesti väga oluline hetk säilitada meie surve ja toetus Ukraina valitsusele, et jätkataks reformiprotsesse. ja et leevendataks äh, tavaliste inimeste olukorda ja ja avaldataks survet, et äh, vabastataks äh, sõjavangid ja ka tsiviilisikut. me oleme toetanud vähemusi Krimmis, eriti Krimmi tatarlasi, me peame jätkama sellega ja me peame säilitama surve. jah, uue ülemraada koosseis on huvitav selles osas, et võimule on tulnud uus põlvkond, aga ma olen nõus et äh, kun-, et kuna seal ei ole eriti äh, kogenud äh, poliitikuid, siis on, võib see tekitada probleeme, aga presidendil ja valitsusel võib-olla on lihtsam reforme läbi viia, kuna neil on selge häälte enamus ülemraadas. me peame oma Ukraina partneritele seda meelde tuletama, et ei oleks mingeid äh, ettekäändeid äh, katkestada reformiprotsesse. lähima tulevik on võtmetähtsusega, me kahjuks ei saa ära oodata uut äh, kõrget esindajat, me peame survestama Federica Mogherinit, et äh, ta oleks energilisem Ukraina küsimustes ja et oluline on tihti Ukrainas käia ja tõesti tegeleda Ukraina asjadega, aitäh! Thank you, Anna Fatiga uh...! aitäh Anna Fatigale ja nüüd annan sõna härra Papadakisele. aitäh, me räägime Euroopa Ühendriikide sekkumisest äh, äh, Maidani ja see, mis on demokraatiaga juhtunud, on selline, et äh, valimistel võitis koomik ja oligarhid sõltusid Euroopa Liidust ja nüüd me kuulsime tunnustust, et et austati vabadust ja pluralismi ja et valimisosalus oli kõrge ja et oli mõningaid formaalseid rikkumisi. ja kommunistlik partei keelustati äh, juunis ja pärast seda äh, pandi kinni ka partei ajaleht. aga kas äh, see nüüd mõistetakse hukka meie äh, raportis, et kommunistlik partei ei saanud valimistel osaleda või äh, kiidetakse Ukraina, ukrainlasi selle eest ja asjad jäävad nii, nagu nad on. aitäh, härra Papadakis. ja proua Potškor, palun. The... aitäh saan mõningate eelkõnelejatega nõustuda, aga tahaksin välja tuua Taga-Karpaatia valimiste eripärad ja Ungari vähemuse probleemid. siin on kiidusõnu raportis valimiste kohta, et et põhiseadusega on tagatud kõigi kodanike võrdsus ja võrdsed õigused, aga kahjuks meie neid võrdseid õigusi ei kogenud, eriti siis, kui ühe mandaadiga valimispiirkondi loed, loodi. loomulikult äh, on ette nähtud see, et nende, need piirkonnad, kus on teatav rahvusvähemus, et neil peaks olema üks äh, valimisringkond, et äh, et äh, vastav rahvusvähemus saaks oma esindaja ülemraadasse, aga kahjuks nagu ka kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, ka sellel aastal keeldus Keskvalimiskomisjon loomast selliseid valimispiirkondi ja kõik äh, ungarlaste alad jagati kolmeks ühemandaadiliseks valimisringkonnaks ja ukrainlaste, ungarlaste proportsioon nendes ei ületanud äh, kolmekümmet protsenti. nii et me näeme, et Ungar, Ungari kandidaatidel ei olnud mingit äh, võimalust saada valituks ülemraadasse, aga sellest hoolimata kolm kandidaati siiski oli valimistel, aga kuna neil ei olnud mingeid äh, šansse, ei saavutanud nad ka edu. ja sellepärast pean jällegi teie tähelepanu juhtima sellele, et need õigused, mis äh, eksisteerivad ainult äh, põhiseaduses ja paberil ja mida ellu ei rakendata, ei ole korralikud õigused, nii et me peame olema tõhusamad ja survestama Ukrainat, et äh, nad äh, omaenda õigusakte ja põhiseadust ka rakendaksid. Te mainisite, et äh, oli rikkumisi loomulikult, Taga-Karpaatias oli neid ka et oli näiteks äh, inimesed, kes kandideerisid kahe sama nime all ja esines häälte ostmist äh, ja politsei isegi aitas neid, kes hääli ostsid ja toimusid politseireidid nende aktivistide vastu, kes äh, osalesid Ukraina, vabandust, Ungari kandidaatide kampaanias. ma eeldan, et äh, politsei tegeleb nende juhtudega, juhtumitega, aga mul kahjuks on vähe lootust, aitäh. Andrea, next. aitäh, Andrea. härra Timo-, Timotševitš järgmisena. suur aitäh, ma olen Ukrainaga ja Ukraina liidritega üle kahekümne viie aasta tegelenud ja pean ütlema, et praegune president ning valitsus on kõige ettenähtamatumad üldse. valimiste tulemused peegeldavad seda, et ollakse väsinud ja frustreeritud, enamus ukrainlasi tunnevad ennast niimoodi, neil on küllalt sellest, et elutingimused on väga kehvad, palju korruptsiooni oligarhid on endiselt kõrgel äh, kohal ja nii edasi. ma mõistan, et on raske ennustada, mida härra Zelenskilt ja tema valitsuselt oodata. me peaksime aga tunnustama seda, et neile on antud nüüd poliitiline mandaat, said nad selle suurelt enamuselt ukrainlastelt. Nemad on meie partneriteks ja me peame seega nendega koostööd tegema kui ma tutvusin uue valitsuse liikmete CV-dega, siis seal on päris palju noori haritud inimesi, aga hoolimata äh, olukorrast ilmselt nad siiski üritavad, neil on vaja toetust, vähemalt äh, tehnilist toetust. ja seda saame pakkuda me neile nii individuaalselt kui ka Euroopa Liiduna isiklikult usun, et kui me ei suuda korruptsiooni vastu võidelda ja piirata oligarhide mõju, ei suuda me ka olukorda põhjalikult Ukrainas muuta, see aga ei tundu olevat realistlik, sellepärast et tegelikult ka praegune president ju ei ole saanud toetust neilt, vaid isegi on nii-öelda loodud, tekitatud ühe oligarhi poolt võib-olla oligarhid on ka mõtlevad inimesed samas, võib-olla nad ühel heal päeval jõuavad järeldusele, et nende enda riigi tulevik on mängus ja et nad peaksid ehk natukene oma käitumist muutma. aastaid tagasi koostasin raporti selle kohta, kuidas Ukrainas tõhusamalt korruptsiooni vastu võidelda ja seal olid välja toodud väga konkreetsed soovitused selle kohta, kuidas poliitilist süsteemi muuta. E, samuti rääkisin sealt erinevatest määrustest, mis puudutasid e, siis valitsuse ja kogu Ukraina ühiskonna e, toimimist. esitasime selle ka härra Porošenkole ning eelmisele Ukraina valitsusele ning seda muidugi eirati täielikult kaheksakümmend viis protsenti neist soovitustest on aga tegelikult ikka veel aktuaalsed. seega võin pakkuda selle raporti ka meie praegusele komisjonile lugemiseks ja ehk siis äh, võiksime äh, selle najal ka vaadata, kuidas me saaksime Ukraina valitsust toetada. kui soovitakse tõesti Ukrainat muuta, ja kui midagi hakatakse tegema ka selles suunas, siis on võimalik korruptsiooni vastu äh, võidelda ja selle, see oleks heaks märguandeks, aitäh. aitäh, hea kolleeg. nüüd. Eh, thank you, Mr. President. Eh, yo quería primero darle en... Härra Terts, suur aitäh, mina tahaksin avaldada tunnustust ukrainlastele valimiste puhul, need valimised olid, äh, leidsid aset äh, väga suurepärastes tingimustes. tuleb ütelda, et areng on olnud äh, silmaga nähtav. eelmise presidendi läbikukkumine ei tähenda seda, et viimastel aastatel poleks Ukrainas mingit progressi olnud. viimastel aastatel Ukrainas osal territooriumil mm, leidis aset sõjaline tegevus, okupeeritud oli osaline, osa territooriumist, aga sellest hoolimata on edasi liigutud, on tekkinud ka teatud blokaadid, vähemuste küsimus pole lahendatud ning suhted naabriga on keerukad Nõukogude Liidu kontekst ja minevik, see tähendab seda, et isegi praegu veel on olukord keerukas. Poolas kolmkümmend aastat tagasi mäletame, mis toimus, me näeme, kuidas Ukrainas on aga olukord nüüd paranenud, hoolimata äh, kogu Venemaa mõjust. tundub aga, et Euroopa pehme võimu ei ole olnud väga mõjukas oligarhidega võitlemaks eh, ja võrreldes ka Ameerika Ühendriikide sekkumisega. nüüd me näeme, kes sellest kasu saab ja me peame mõistma, mis toimub, võib-olla ei ole me olnud piisavalt eh, julged ka suhetes eh, Venemaaga meie peame, me peame olema väga kindlameelsed suheldes Putiniga. me näeme, mis toimus Ukrainas, sõda, okupeerimine, territooriumi liitmine. oligarhid ei saa ütelda, et nad oleksid nüüd valinud kedagi selleks, et Äh, jätkatakse samal teel, me näeme aga, et rahva arvamus on muutunud ning äh, rahva soovid on muutunud. rahvas väljendas oma muret ja andis selgelt mõista, et tal on küllalt sellest, nii et äh, tuleb ütelda, et tõesti, see oli just rahvas, kes valis uue presidendi, seega valitsusel on ka selge mandaat. ja Euroopa Liit peab omalt poolt toetama, seda selgelt tegema äh, praegust valitsust, peame veelgi enam pühenduma Ukraina aitamisele, selleks, et me saaksime jätkata hoolimata kõikidest raskustest ja probleemidest, mis äh, teel, meie teel ees seisavad, see on ainus võimalik lahendus, äh, näitamaks seda, et endise Nõukogude Liidu territooriumil on siiski võimalik demokraatiat luua et me peame jääma ausaks nii poliitiliselt kui intellektuaalselt. aitäh ja viimased kolm kõnelejat ja siis peame edasi liikuma järgmise teema juurde. Mihhail Kaaler, pikaajaline Ukraina raportöör. jah, aitäh, härra esimees. aitäh kõigile kolleegidele, kes osalesid valimisvaatlusmissioonis ja kes meile rääkisid oma muljetest ma arvan ka, et äh, suhteliselt on tegemist paremate valimistega olnud, äh, kui eelmistel valimistel näha oli ja loodame, et äh, kui, kui oleks viidud läbi valimisreform, siis oleks asi veelgi parem, sellepärast et praegune valimisseadus ei ole päris kohane, võttes arvesse riigis valitsevaid olusid. me konstateerisime, et see uus parlament äh, koosneb kaheksakümne protsendi ulatuses uutest saadikutest ja seetõttu mõned märkused esimeste päevade kohta, et mida me nägime. minu meelest on kahju, et äh, see istumiskord on väga vähe demokraatlik, et ees, sise, eespool istuvad äh, valitsuse toetajad ja taga istub äh, opositsioon, see ei ole minu meelest eriti demokraatlik. meil on äh, parlamendis selline istumiskorraldus, et vähe, igal parteil on vähemalt üks või kaks inimest esimeses reas. aga see on lihtsalt optiline mulje ja üks asi, mis äh, paneb mind muretsema, on see, et äh, on oht, et äh, kiirustatakse liialt õigusaktidega, et on väga palju uusi seaduseelnõusid, juba sadu seaduseelnõusid nii valitsuse kui parlamendisaadikute poolt ja praktiliselt kõik need on inimestelt, kes ei oma mingit poliitilist või par-, parlamendi töökogemust, et ma küsin, et kust need eelnõud tulnud on, et vaja on ju siiski korralikku arutelu ja korralikku kaalumist ja ma kardan, et mis puudutab meie reformipüüdlusi, siis peaks äh, tähelepanu pöörama sellele, et toimuks äh, korralik äh, seadusandlik töö, et praegu on ju ülemraadas selline olukord, et ühel parteil on häälte enamus ja ja asi, asi võiks minna niimoodi, et parlament lihtsalt kiidab kõik heaks, mis valitsusest tuleb, see võib vahel olla ka hea, aga see tingimata ei tähenda, et tegemist on kõrge kvaliteediga õigusloomelise tööga, et me peaksime keskenduma sellele, et reforme jätkataks, toon näiteks detsentraliseerimise reformi, mis osaliselt on juba väga edukalt läbi viidud, aga on ka teisi reforme. ja viimane asi, kui osaliselt jääb mulje, et me toetasime spetsiifiliselt Porošenkot, me toetasime valitud valitsust tegelikult äh, ja tema tegevuskava ja seda, see saab ka edaspidi nii olema, et siin ei ole tegemist mingi ühe isiku toetamisega. ja oli tõesti suur erinevus, kas tegemist oli Janukovitši või Porošenkoga, me nägime, et millised reformid edukalt äh, läbi viidi ja seetõttu on meil vaja äh, tööd jätkata, jätkata selle riigi toetamist, aitäh! aitäh. Thank you very much, Mr Chairperson uh,. Ma... jah, aitäh, täna on siin palju räägitud sellest, kuivõrd oluline on toetada Ukrainat ja demokraatlikke institutsioone tugevdada, kogu demokraatlikku protsessi ja aidata Ukrainat Euroopa Liidu integratsiooni teel. ma arvan, et tõesti on väga oluline aidata Ukrainat selles väga keerukas konfliktis, kus ta praegu ikkagi on, aga siiski üks aspekt, millest me ei ole piisavalt rääkinud ja ma usun, äh, Probotškor, minu kaasmaalane, juba ka mainis äh, seda, et teatud anomaaliaid on ja etnilised vähemused kannatavad Ukraina territooriumil. tema rääkis just valimisprotsessiga seotust kuid lisaks on veel teatud anomaaliaid, eh, mis meie kui ungarlaste jaoks, sellepärast et meil on vähemusi, eh, vähemusi Ukrainas, et meie jaoks on need just eriti tähtsad. me näeme, et Ukraina territooriumil just etnilised vähemused kannatavad selle all, eriti haridusseadus, mis hiljuti heaks kiideti enne valimisi Porošenko valitsuse poolt ja samuti keeleseadus. Need kaks seadust äh, on leidnud kritiseerimist ka Veneetsia komisjoni poolt ja ma tunnen head meelt selle üle, et härra Zelenskõi on äh, positiivselt komment-, kommenteerinud seda ning vähemalt retoorikas on rääkinud sellest, et need, see poliitika, mille Porošenko valitsus heaks kiitis, seda hakatakse muutma. aga oluline on, et Euroopa Liit, mis räägib väärtustest, mis on eeltingimuseks selleks, et saada Euroopa Liidu liikmeks, me peame tegema selgeks, et sellised seadused on täiesti vastuvõetamatud, muidugi mõistame, saame aru, kui keerukas on rahvust üles ehitada ning kui keeruline on Ukrainas toimuv konflikt, siis siiski etnilised vähemused, kes elavad mitmerahvuslises riigis, vajavad toetamist ning me leiame taolised seadused, mis jätavad vähemused ilma oma õigustest ei ole vastuvõetavad. muidugi siin ei räägi ma mitte ainult individuaalsetest õigustest, vaid ka kollektiivsetest ehm, ja ka neist tuleb kinni pidada ja usun ja loodan, et Zelenski valitsus suudab äh, siin paremaid tulemusi saavutada kui tema eelkäijad, aitäh! suur aitäh ja lõpetuseks härra Pasescu! suur aitäh, härra esimees, üritan teha nii lühidalt kui võimalik. esmalt, mis puudutab Moskva tegevust Ukrainas, nemad üritavad saavutada sama, mis nad tegid Moldovas see tähendab siis föderaliseerimist põhimõtteliselt, me peame olema valmis, eh, et ennetada taolist tegevust Venemaa poolt ma tahaksin selle ka hoiatada kõiki tänases arutelus Ukraina on endiselt suure Venemaa surve all, nagu Moldova praegugi. kui jälle pakutakse välja föderaliseerimist, COSAC-i programm aga samas peame meie siis üritama tagada rahumeelset õhkkonda. praegu me näeme, viimase kahe-kolme aasta jooksul on vähemuspoliitikat läbi viidud Lääne-Ukrainas, aga seeläbi on tegelikult õõnestatud seda rahumeelset atmosfääri seal. ja on tekkinud palju protestivaimu vähemuste seas, ungarlased näiteks, rumeenlased ja teised. Nad, Ukrainas küll väidetakse, et praegu ei suudeta kogu probleemi lahendada, aga siiski tuleb vähendada survet vähemustele. ma mõistan, et Ukrainas on palju teisi prioriteete ning ukrainlaste endi jaoks ei ole vähemuste probleem nüüd see kõige suurem prioriteet me peame aga kutsuma neid üles olema sõbralikumad oma vähemustega järgmisel, järgmise mandaadi käigus. eesmärgiks on siis tagada, et Lääne-Ukraina oleks ka rahumeelne. veel üks valdkond, tsiviil, kodaniku äh, võim tsiviilvõim, vabandust, äh, seda õnnestavad omalt poolt äh, äh, sõ-, sõjaväestruktuurid. Moskva ja Ukraina vahel käib pidev vägikaikavedu, me peame siin aitama tsiviilvalitsust ja aitama neil leida lahendust nii et ka sõjalised struktuurid toetaksid rohkem reformiprojekte. kui me vaatame, mis toimub mujal Tšehhi Vabariigis, Poolas, teistes, siis äh, sõjavägi oli just see, mis esimesena hakkas äh, reformima ennast ja sellele järgnes siis ühiskond. Ukrainas praegu protsess on vastupidine sõjalised struktuurid üritavad äh, tegelikult pidurdada riigi arengut. veel üks probleem, mille tahaksin tänases arutelus tõstatada me peame kaaluma seda, kuidas reforme kiirendada. Ukraina ise ei suuda seda teha. me peame olema väga kannatlikud, äh, edasi liikuma samm-sammu haaval, sektor sektori haaval. me ei tohi liiga kiireid reforme peale suruda, sest et äh, elanikkond ei nõustuks sellele, aga ja sellega võib kaasneda oht, et elanikkond muudab oma eelistusi, see oht on väga kõrge. seega meil on vaja toetada neid aeglaseid, kuid sügavaid reforme ning äh, viimane kommentaar Nende haldussuutlikkus on väga madal, isegi eh, kui nad eh, võtavad vastu palju uusi seadusi, siis nad tegelikult ei suuda neid ellu rakendada, aitäh. aitäh, härra Pasesko, aitäh kõikidele kolleegidele. hea kolleeg, Ukraina tuleb päevakorda veel korduvalt eh, järgnevatel aastatel. täna ka veerand viis õhtul tuleb meile uus äh, delegatsiooni, äh, Ukraina äh, Kiievi delegatsiooni kuulamine ning samuti arutame siis meie olulise partneri arenguid. nüüd ka Niete juurde tagasi, just meie peame ütlema uuele kõrgele esindajale, et me ootame temalt suuremat tegutsemist Ukrainas ja seda siis, kui ta tuleb siia kuulamisele seega palun pöörduge härra Borrelli poole ja küsige temalt kõike, mida soovite. nüüd aga järgmine päevakorrapunkt. nii, kolleeg härra Vaskovski tuleb nüüd siia ette.